Good morning, colleagues um.... tere hommikust, kolleegid, tere tulemast tagasi ja loodan, et teil kõigil oli meeldiv suvepuhkus. alustame eh, päevakorra kinnitamisega, kui vastuväiteid ei ole, siis on päevakord kinnitatud. kõigepealt keele, kõigepealt meil on Taani, Malta, Horvaatia ja keldi keelt ei ole ja kõigepealt siis koordinaatorite soovituste heakskiilmine vastavalt reeglile kakssada viis, raportööride nimetamine, härra Vistisen ECR-ist on nimetatud raportööriks äh, Euroopa Liidu ja Islandi küsimuses, äh, sisejulgeolekufond, härra Dias de Mera Rahvaparteist äh,, Äh, nõukogu otsus Schengeni äh, akii osas viisa, äh, VIS-i süsteem Bulgaaria ja Rumeenia puhul, härra Dalton ECR-ist raportööriks nimetatud, mis puudutab EKRE-ist, ja ma tean, et inimesed seavad ennast alles sisse, meil on oluline päevakorrapunkt ees, aga palun tehke seda vaikselt. proua Sargentini on raportööriks nimetatud omaalgatusliku raporti osas olukorralt Ungaris, lähtudes parlamendi resolutsioonist seitsmeteistkümnendast maist kaks tuhat seitseteist aastast. lisaks veel arvamuste raportöörid härra Skripek ECR-ist, koostalitusvõime elektrooniliste teetollisüsteemide osas, kas komisjon toetab koordinaatoride ettepanekuid, jah nüüd äh, delegeeritud ja rakendusaktid, kahekümne neljandal augustil parlament sai komisjoni rakendusotsuse ettepaneku kaks tuhat seitseteist aasta töökava vastuvõtmise ja Euroopa Liidu tegevuste rahastamine äh, sisejulgeoleku fondist, mis puudutab politsei koostöö rahastamist, ennetamist ja ja kuritegevuse vastu võitlemist ja kriisihaldust Äh, vastavalt määrusele viissada neliteist kaks tuhat neliteist. selle rakendusakti, akti vastuvõtmisest teavitati libe liikmeid äh, meie uudiskirjas kakskümmend viis august äh, ja meil pandi paika tähtaeg. juhul, kui keegi soovib midagi vastu öelda, siis palun andke sekretäriaadile teada sellest enne kaheksandat septembrit kaks tuhat seitseteist ja lisaks elektrooniline hääletus toimub kell üksteist, palun ähm, pange oma hääletuskaardid selleks ajaks valmis. kolmas päevakorrapunkt, ähm, äh, protokollid üheksandast äh, ja kahekümne seitsmendast märtsist, kui vastuväiteid ei ole, siis on need kinnitatud. ja nüüd äh, neljas päevakorrapunkt, hiljutised arengud Poolas ja nende mõju õigusriigile tegemist on arvamuste vahetusega asepresident Franz Timmermansiga, mul on väga hea meel sind siin tervitada arvamuste vahetusel seoses Poola olukorraga ja enne, kui ma sõna annan, siis väike ülevaade, mis seni on aset leidnud. kahekümne kuuendal juulil äh, tegi komisjon soovituse seoses õigusriigi põhimõttega Poolas, äh, täiendades varasemat kahte soovitust kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast nagu kolleegid teavad, siis kolmeteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kuusteist käivitas komisjon dialoogi situ-, olukorra kohta Poolas äh, õigusriigi põhimõtte raamistikust lähtuvalt ähm, seoses arengutega liikmesriigis, eriti mis puudutab poliitilisi õiguslikke vaidlusi konsultatsiooni kohtu osas ja kohtuotsuste mitteavalikustamist ähm, selle asutuse poolt ja selle seaduse läbivaatamist äh, kaks tuhat kuusteist aasta esimesel juulil võttis komisjon vastu arvamuse, mis puudutab õigusriigi äh, olukorda Poolas, et oma hinnangut ähm, äh, ametlikult formaliseerida. sellele järgnes kaks arvamust kahekümne seitsmendal juulil ja kahekümne esimesel detsembril, mida täiendas see uus soovitus kahekümne kuuendast juulist kaks tuhat seitseteist kolleegid, nagu te teate, siis see viimane soovitus äh, toob välja tõsist muret äh, seoses äh, õigussüsteemi sõltumatusega ja võimude lahususega seoses vastu võetud õigusaktidega Poola parlamendi poolt ja siin on arvesse võetud varasemaid soovitusi ja lisaks välja toodud uusi tegevusi Poola ametivõimude poolt, mis seavad ohtu õigusriigi põhimõtted. komisjoni soovitus kutsus Poola valitsust käsitlema probleemi esim-, ühe kuu jooksul ja sammudest komisjoni teavitama. meie ülesanne parlamendis ja libekomisjonis on täna kuulata esimest asepresidenti härra Timmermansi ja äh, viia läbi arvamuste vaheldus äh, seoses äh, selle olukorraga ja kõigepealt annaksin sõna härra Timmermansile ja kas ma võiksin nüüd veel äh, välja tuua et lähtudes kakssada kuus reeglist, ma näen, et siin on palju mitteliikmeid ja kõigepealt siis saavad sõna libe komisjoni liikmed ja üritan olla nii paindlik kui võimalik, et äh, teised saaksid sõna pärast. kuna härra Timmermann saab sõna umbes kümme minutit, siis palun andke teada, kas te soovite sõna tavaliselt koordinaatorid, libesaadikud ja üritan olla nii paindlik kui vähegi võimalik, et teistele ka sõna anda. ja kõigepealt annaksin siis sõna esimesele asepresidendile ja ja annan talle sõna ka lõpus, et küsimustele vastata. meil on poolteist tundi selle käsitlemisega, see võib kõlada kui pikk aeg, aga meie komisjoni raames see seda ei ole, kõik saavad sõna kaks minutit ja peame sellest kinni ja palun, head kolleegid, pidage sellest kinni ja andke märku, juhul kui te soovite sõna. ja Franz, palun We... aitäh, eelmine kord, kui me rääkisime sellest olukorrast, oli kahekümne teisel märtsil ja minu ülesanne täna on teid teavitada sellest, mis on aset leidnud sellest alates. Äh, Poola parlament on vastu võtnud seadusandluse, mis puudutab ähm, äh, kohtukorraldust, äh, ülemkohtut ja õigussüsteemi nõukogu ja lisaks sellega ka koolitusasutust. hiljuti võeti vastu need neli seadust siis parlamendi poolt ja need omakorda mõjutavad väga negatiivselt Poola õigussüsteemi sõltumatust ja suurendavad süstemaatilist ohtu õigusriigile. me võtame arvesse, et kaks nendest on president Uda poolt veto saanud, aga see, et kaks neljast seadusest on alla kirjutatud ja teise kahe tulevik on ebaselge, tähendab, et me peame selgelt oma muret väljendama äh, uute soovitustega õigusriigi põhimõtete kohta. kolmas soovitus kahekümne kuuendast juulist täiendab varasemaid soovitusi ja esitab komisjoni tõsist muret, mis puudutab äh, planeeritud reforme Poola kohtusüsteemi osas Poola ametivõimudel palutatakse taastada sõltumatus ja legitiimsus ka põhiseadus kohtu osas, kes peab tagama põhiseaduse teadmis, täitmise. komisjon palus, et Poola ametivõimud seda käsitleksid ühe kuu jooksul kahekümne kaheksandal juulil käivitas komisjon ka rikkumismenetluse eh, Euroopa Liidu õiguse rikkumise osas, lähtudes tavakohtute korraldusest selle avalikustamisel samal päeval ja samuti soovisime ka sellele vastust ühe kuu jooksul. kokkuvõttes komisjon on peaaegu aasta oma muret õigusriigi olukorra kohta Poolas väljendanud, me oleme analüüsinud ja soovitanud, hoiatanud, kolm soovitust on välja saadetud ja käivitatud rikkumismenetlus äh, tavakohtute osas ja pildi täielikkuse huvides peate teadma, et Poola valitsus on keeldunud vahemeetmetest Euroopa Kohtu poolt äh, soovituses, mis puudutab öö, äh, metsaraiet ja siin on ka täiendavad meetmed kasutusele võetud, mis puudutab äh, meedia äh, olukorda. Äh, volinikud Jourova ja Tyson on Poola ametivõimudele saatnud ühise kirja, kus komisjoni mure on välja toodud seoses Poola sätetega, mis sisse toovad erinevaid pensioniigasid naistele-meestele. pärast aastaid edusamme võrdõiguslikkuse tagamisel on Poola nüüd ainus Euroopa Liidu riik, kes vastupidises suunas on liikumas. kahekümne kaheksandal augustil saime me vastuse kolmandale soovitusele enne vastust äh, Poola ametivõimud soovisid täiendavat infot meie mure kohta, mida me kiiresti äh, ka tegime. me analüüsime veel vastust tähelepanelikult, samas aga Poola pressiavaldustest võin teid teavitada, et Poola vastus ei too endaga kaasa mingisuguseid konkreetseid meetmeid nende teemade osas, mis komisjon on tõstatanud. meie analüüs keskendub äh, Äh, selle motivatsiooni analüüsile. ma ei tea, milline saab olema täpselt järgmine samm komisjoni poolt, me peame seda ka kolleegiumis arutama ja mingil hetkel ka nõukogus, aga mõned üldised märkused olukorra kohta. me oleme pühendanud palju lehekülgi detailselt käsitlemaks meie mured ja oleme teinud seda nii detailselt ja põhjalikult kui vähegi võimalik. poliitiliselt äh, õigusriigi osas ei ole kahetimõistmist. veelgi enam, meie muret jagavad laialdaselt Veneetsia komisjon, Euroopa Nõukogu, ÜRO, ülemkohtu presidentide võrgustik, kohtunike, eh, advokaatide ja vabaühenduste organisatsioonid. kuueteistkümnendal mail oli meil esimene Äh, üldasjade nõukogu arutelu ja räägiti, et äh, õigusriigi põhimõte on ühishovi ja ühine vastutus Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide osas. enamus liikmesriikidest toetas komisjoni rolli ja jõupingutusi seda teemat käsitleda. liikmesriigid kutsusid Poola valitsust üles Äh, dialoogi taastama komisjoniga selleks, et äh, lahtisi küsimusi lahendada ja vastavalt äh, üldasjade nõukogus ka inimesi kursis hoida. ma olen sellega seoses Poola ministreid Brüsselisse kutsunud arutama neid teemasid ja ma ei saanud ametlikku vastast, vastust, aga meedias nägin, et välisminister on öelnud, et ei ole mingit kasu meiega rääkimisest ma olen üritanud dialoogi luua, aga vastaspool ilmselgelt seda ei soovi, meie oleme avatud igal hetkel, kui nad on valmis meiega rääkima, siis mina olen selleks valmis ilmselgelt. parlament, otseselt valitud Euroopa Parlament täidab olulist rolli ja, ja jätkuvalt täidab seda ka tulevikus kui äh, parlamendil on põhimõtteline roll, siis ta peab meie ühiste Euroopa väärtuste eest seisma. ja õigusriigi teema on keskne küsimus. Poola valitsus on korduvalt öelnud, et äh, neid need mured ei puuduta, tegemist on inimeste tahte täitmisega ja samuti on ka käskjal ka rünnatud komisjoni professionaalsust, legitiimsust küsimuse alla seades, väites, et ei tehta midagi, mida liikmesriigid ei ole juba teinud. mina arvan aga teisiti. me oleme kõik öelnud, et meie eesmärk ei ole sanktsioonide rakendamine või artikli seitsme rakendamine, me soovime konstruktiivset dialoogi selleks, et käsitleda õigusriigi olukorra küsimus Poolas samas oleme me ka selgelt öelnud, et me oleme kindlad, et kasutada kõiki vahendeid, mis meil on, see lepingute kaitsjana, juhul kui see vajalikuks osutub. me oleme dialoogiks avatud, konstruktiivsete lahenduste leidmiseks avatud, aga samal ajal peame me komisjonisiseselt liikmesriikide nõukogu ja teiega parlamendis arutama eh, seda uut olukorda, mis on tõstatunud põhjus, miks me järele ei anna, on seotud kahe põhiküsimusega. ühest küljest ilmselgelt õigusriik on väärtus iseenesest, see on meie identiteet, see on see, mis meid äh, eurooplastena defineerib, õigusriigi äh, põhinev demokraatia. aga teiseks, samuti puudutab see seda, kuidas Euroopa Liit toimib eelkõige siseturg. see turg saab ainult tõeliselt äh, toimida, kui on usaldus erinevate osapoolte vahel, et äh, ettevõtlus äh, Euroopas ja sellega seonduvad konfliktid tagavad kõigile võrdsed võimalused lähtuvalt seadusest ja tegemist on sõltumatute kohtukäsitlustega, nagu te teate, siis siseriiklikud kohtunikud on Euroopa Liidu kohtunikud, seetõttu nad äh, rakendavad otseselt äh, Euroopa Liidu õigust, neil on ka juurdepääs Euroopa kohtusüsteemile. ja miski ei saa toimida, kui see otsene juurdepääs on blokeeritud äh, poliitilise filtri või sekkumise tõttu valitsuse poolt kohtusüsteemi sõltumatus on Euroopa Liidu funktsioneerimisel ülioluline peab lähtuma põhimõttest, et kohtunikud äh, riiklikul tasandil äh, esindavad Euroopa Liidu õigust. kui sellest lähtuda ei saa, kus kohtuotsust äh, võib mõjutada mm, partei telefonikõne, siis on tegemist tõsise probleemiga. ja sellest lähtuvalt kohtunike sõltumatus on liikmesriikide koostöös võtmeküsimus siseküsimustes vastastikune tunnustamine kohtuotsuste osas, näiteks lähtudes Euroopa vahistamismääruse ja Brüssel üks määruse osas. ja loomulikult, loomulikult demokraatlikult valitud valitsused saavad vabalt rakendada eh, kohtusüsteemi reforme, komisjon ei sea küsimuse alla Poola õigust eh, neid reforme ellu viia, selles ei ole üldsegi küsimus. aga Need reformid peavad arvesse võtma õigusriigi põhimõtted, mis on üks põhiküsimusi, millele liikmesriigid on alla kirjutanud Euroopa Liiduga liitudes ja lepinguid sõlmides. kõik, kes elavad Euroopa Liidus, omavad õigust sõltumatule Äh, õigussüsteemile ja kohtud peavad olema vabad igasugusest sekkumisest, äh, sealhulgas ka poliitikute poolt. kolleegiumis arutame me järgmisi samme ja seega kuulan huviga, mida teil on öelda. õigusriigi põhimõtte kaitsmine on jagatud äh, õigus kõikide liikmesriikide ja institutsioonide poolt loomulikult kavatsen seda rääkida ka nõukogus, nii nagu mais kokku räägi-, äh, lepiti, et äh, ka, käsitleme seda teemat veel. lõpetuseks sooviksin teid tänada, eriti seda komisjoni ja selle liikmeid jätkuvate jõupingutuste eest õigusriigi kaitsel Euroopa Liidul ja komisjoni tegevuste toetamise äh, olukorras kohta Poolas, aitäh! Thank you, First Vice President, and thank you for the brevity. We now have a suur tänu. Äh, mulle tundub, et kõik kohal olevad parlamendiliikmed soovivad täna sõna võtta ja see on täiesti mõistetav. Äh, seetõttu tuleb nüüd äh, paluda, et kõik arvestaksid teistega, kõneaeg on kaks minutit ja kõigepealt paluksin ka, et koordinaatorid piirduksid kahe minutiga enam-vähem. ja siis kuulame ähm, esimeselt asepresidendilt ka vastuseid ja lähme edasi parlamentääride nimekirjaga. kõik, kes on siiani soovi avaldanud sõna võtta, on nimekirja pandud ja nüüd on loetelus soetatud. proua Metsala Rahvapartei, palun suur aitäh, aitäh, härra Timmermans, et te tulite täna siia komisjoni, pean toonitama, et Poola olukord on murettekitav, tegemist ei ole sugugi esimese korraga, kui me õigusriigi põhimõtteid selles riigis arutame ja ma kardan ka, et see ei ole viimane kord. Äh, paavst Johannes Paulus Teine ja solidaarsusliikumine äh, andsid maailmale lootuse, et õigus ja õiglus valitsevad ühel päeval Poolas ja äh, me vaatame tõesti äh, Poola rahva poole ja tunneme, et revolutsiooni lapsed, äh, kes on kandnud seda vabaduse leeki, nad kannavad seda edasi et, et mina ei ole küll poolakas, aga nii nagu poolakad olen ka mina eurooplane ja me jagame kõik sarnaseid põhiväärtusi. meie, eurooplased, peame õigusriigi põhimõtteid kaitsma eh, nii Poolas kui ka teistes Euroopa riikides on vaja kaitsta kohtusüsteemi sõltumatust ja eh, eh, täiesti õige on nüüd sõna võtta, kaitsta Poola rahvast ning õigusriiki. ma tean, et sellised küsimused nagu kohtusüsteemi sõltumatus tekitavad probleeme. Ehm, muidugi äh, kodus öeldakse Poolas, et äh, inimesed, kes kaitsevad kohtusüsteemi, on reeturid, et äh, Brüsselil ei ole õigust sekkuda ja et mingit seadusevastasust uutes õigusaktides ei ole, aga me teame, et oht kohtusüsteemile ei ole möödas. me teame, et mõned seadused on presidendi poolt küll nüüd veto saanud, presidendilt on nüüd seadused veto saanud, kuid äh, see toimus äh, protestide tõttu ja, ja protsess ei ole veel läbi. tahame kuulda ka kommentaare selle kohta, mis saab äh, edasi näiteks tavakohtukorralduse äh, puhul. kas Poola on valmis koostööd tegema, me peame äh, igal juhul lootma sellele, vastasel korral meie poliitilise projekti edu äh, väheneb. tänan. suur tänu, et te mulle sõna andsite selles debatis, ütleb järgmine kõneleja sellest ajast, kui me lõime Euroopa Liidu, oleme kõik lootnud äh, sellele, et äh, kõikides liikmesriikides on iseenesestmõistetav järgida Euroopa Liidu mm, aluspõhimõtteid ja reegleid, sest me oleme kõigis nendes üheskoos kokku leppinud ning täidetakse ka aluslepinguid, kuna nendele on alla kirjutatud. see oli nagu iseenesestmõistetav. ja äh, seetõttu ähm, kui äh, seda ei toimu, tundub, et äh, et süsteem on nõrgenenud. mul on väga hea meel, et parlament ja komisjon on ka, on kritiseerinud seda, mis toimub, aga tähtis, eriti tähtis on see, et Poola kodanikud ise on kritiseerinud uusi samme, kuid mida me saame teha, kui üks liikmesriik ise äh, oma antud lubadusi ei täida, ei täida allkirjastatud lepingut. me saame rikkumismenetluse alustada, aga see võtab väga palju aega ning asjad võivad ähm, selle aja jooksul edasi areneda. Äh, meil on artikkel seitse, äh, aga väga mm, pikka aega oli artikkel seitse midagi sellist, kui, äh, mida peeti ohtlikuks. seega me oleme ise oma reeglitega käest ja jalust seotud ja me ei saa päris otse välja öelda, mida me tahame, aga ma arvan, et me peame sõbralikku nõu andma Poola valitsusele, ütlema sõpradele ja partneritele, et demokraatia ja õigusriik on ohtu sattunud. muidugi keegi ei tea, kuidas paremini toimida äh, saaks, aga tõesti, kui midagi sellist juhtub, siis on meil vaja ka kuidagi reageerida, meil on vaja võimalusi, vahendeid selleks, et reageerida äh, ja mitte nii, et laseme aastatel ja kuudel mööda minna, midagi ei tee. härra Juurek, Ketser, palun. suur tänu härra president, rääkisite Euroopa Liidu väärtustest ja ärge unustage seda, et täna möödub kolmkümmend seitse aastat sellest, kui äh, Gdanski dokitöölised äh, võidu said ning äh, see oli ka algus teel, teele vabaduse poole kogu Kesk-Euroopa jaoks. ja nüüd ma lähen edasi ja kõnelen oma emakeelt. president, loomulikult äh, teil on täiesti õigus olla eriarvamusel ja äh, Poola positsioon on äh, ka öelnud teile, et äh, mis tahes sammedega ei astuks, peavad need vastama seadusele. Poola, Ungari, Tšehhi Vabariik, Holland, mis tahes riik, äh, kes rikub meie väärtusi, mis on kirjas artiklis kaks, peavad ootama siis kannatlikult otsust, soovitusi ähm, Euroopa Komisjon peab ka arvestama sellega, et liikmesriikide seas ei ole üksmeelt, kui räägitakse süüdistustest Poola suhtes. ma olen Ungariga kõnelnud, Ungari väärib ähm, meie respekti, Poola konstitutsioon, Ungari konstitutsioon, mõlemat tuleb austada on ka muid küsimusi, mis on probleeme tekitanud, näiteks naiste õigused ja kui öeldakse, et naised saadetakse varem pensionile, siis öeldakse, et see on eh, diskrimineerimine, aga see otsus võeti vastu põhiseaduskohtu kahe, kohtus kahe tuhande kümnendal aastal eh, ütles eh, põhikohus, et õigus naistel varem pensionile minna on nende konstitutsiooniline õigus eh, ja eh, me ei kasuta mingit seadust lihtsalt instrumendina, instrumendina, mida kasutavad eh, võimu juures olijad, me ei taha seda. proua Kriisbeck, palun. suur tänu. aitäh, härra äh, esimees, austatud asepresident meie kolleegid juba kõnelesid olukorrast Poolas ja rääkisid ka äh, oma muredest, väljendasid oma muresid. Äh, nüüd arvestades seda, mis sel nädalal on toimunud, tahaksin tänada äh, asepresident Vinnimansi, kes täna meie komisjoni tuli jagada oma mõtteid nende murede üle, mis praegu eurooplastel on ja arutada seda, milliseid ähm, valikuid meil on, milliseid võimalusi meil on probleem lahendada. Äh, see on äh, märkimisväärne selline meelekindlus, see tuleb sellest, et komisjon on aluslepingute kaitsja ja Euroopa Liit peab kaitsma kõiki Euroopa kodanikke, kõiki Euroopa Liidu liikmesriike see ähm, kõik väljendub Euroopa Liidu äh, kollektiivses ähm, iseloomus äh, ja muidugi äh, kõigepealt väljendatakse mured probleemi üle, siis hakatakse ähm, dialoogi pidama ja aluslepingud annavad meil teatud võimalused ähm, murede lahendamiseks, aga mul on jäänud mulje ja kolleeg Järvek ka on väga mures selle pärast ähm,, nende, nende sõnumite pärast, eh, mida Poola valitsus on välja saatnud. tundub, et tegemist on nagu vägikaika vedamisega. tundub, et eh, öeldakse eurooplastele, et meie eh, vaidlustame valitsuse reformi. ei, see ei ole nii. tuletan teile meelde, et meile teeb muret et äh, mitte see, et äh, peetakse mingisugust äh, nii-öelda lihtsalt enese upitamise vaidlust, meie oleme mures sellepärast, et aluspõhimõtted Euroopa Liidus ja õigusriik on ohus ja seetõttu toetan Ladislav Keremeki coordinator is Mrs Spin-. suur tänu, järgmiseks kuue koordinaator proua Spinelli. suur tänu. ma tahaksin täielikult toetada komisjoni algatust. aga mul on mõned küsimused. esiteks võib-olla olen ma valesti aru saanud sellest, eh, eh, milles tegelikult Euroopa Liit seisneb. vaatasin, kuidas Poola valitsus esmaspäeval komisjonis soovitustele reageeris. vastuses öeldi, et kohtureform vastab ühiskonna ootustele, mis on kujunenud välja aastate jooksul, samuti äh, rahvuslikule identiteedile. nüüd Euroopa Liidu põhiseaduslik demokraatia on eelduseks liikmesriigiks saamisele liikmesriik peab toimima õigusriigina ja nagu te ütlesite, tegemist ei ole mingisuguse ühise huviga, vaid abstraktse väärtusega, kuid väärt-, see on väärtus, mis annab raamistiku ja aluse eh, ühiskonna ootustele. ja eh, mulle tundub, et siin on mingi väärarusaam tekkinud, mida tuleks selgitada. teiseks see on seotud nende väärarusaamadega, see minu teine küsimus. ma usun, et komisjoni seisukohad on päris õiged ja äh, Visegradi kohtumisel äh, oli ka suur tähtsus, aga ikkagi, kas artikkel seitse on õige instrument, mida kasutada. praegusel hetkel ei ole ju liikmesriikide seas enamust eh, selle rakendamiseks. seega ma küsin, et milliseid instrumente veel on? Eh, parlament on seda arutanud, eh, võib-olla on veel meil mingeid vahendeid ja lõpuks ma tahaksin ikkagi teid tänada selle eest, et te olete selle teemaga tegelenud, see on ikkagi põhimõttelise tähtsusega küsimus kogu Euroopa Liidule, tänan. proua Sargentini. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma sooviksin äh, kolleegi õnnitleda selle äh, puhul, et solidaarnost augustis tuhat üheksasada kaheksakümmend rajada, ma arvan, et see on äärmiselt oluline äh, sündmus kogu Esk- ja Ida-Euroopa jaoks, aga ka meie jaoks, Lääne-Euroopa riikide jaoks ning tegu oli sündmusega, mis ähm, rajas tee õigusriigi äh, rajamisele ja demokraatia tugevdamisele ning ähm, härra komisjoni asepresident, ma olen täiesti nõus teie analüüsiga olukorra kohta Poolas ja ma sooviksin veel lisada, et see, et eiratakse kohtu öö, äh, otsust ja et edasi toimub puude raie, on vastuvõetav ning see, et pagulasi tagasi saadetakse Tšetšeenia ja Tšetšeeniasse ja Valgevene piiril, sellega on ka väga vähe tegeldud. ning see, et ajakirju, ajakirjaniku ähm, Ähm, ähvardatakse vanglakaristusega oma raamatu eest, kus ta kirjeldas äh, ühte ministrit negatiivses valguses, on ka täiesti vastuvõetamatu õigusriigi kontekstis. ja siinkohal tuleks siis ka vaadata, kas dialoogist piisab ja kas meil üldse toimub dialoog, sellepärast et äh, dialoogi peetakse ikkagi äh, kahe vahel, aga ma vaatan, et meie pool tegelikult annab ähm, Varssavi valitsusele dialoogis rohkem ruumi, kui nad ähm, on valmis omalt poolt andma. ja mis puudutab nüüd artiklit seitse, et kui te avalikkuse ees juba sellele viitate ja härra Juncker ka vihjas sellele, siis tegelikult tagasiteed enam ei ole. aga praegu veel kõiki kaarte lauale ei ole pandud, aga ma arvan, et dialoogi faas on nüüd juba vaikselt mööda saanud ja me peame tõesti sekkuma äh, Ähm, tegutsema asuma ja, ja me ei tohi lasta Poolal ähm, seda aega, mis neil veel jäänud on, valesti kasutada. E aitäh ja palun äh, EFTD kolleeg. aitäh. me oleme siin täna juba väga palju kuulnud ja mm, ma sooviksin teada, et äh, kuhu me soovime jõuda. komisjoni soovitused on mõistlikud, aga et me läheme nii kaugele, et survestame Poolat selliselt, siis ma ei ole päris veendunud, sellepärast et Poola probleeme peavad ikkagi poolakad ise Poolas lahendama ja ma sooviksin teada, kuhu see piir tõmmata. ma arvan, et me oleme liiga kaugele läinud. ma olen nõus äh, eelkõnelejaga Poolast aitäh, kolleegid, ütleb härra esimees. Ähm, esimene asepresident ütles, et äh, ta on valmis kõikidele küsimustele vastama ja me saame siis ka kõikidele sõna anda, kui te äh, kõneajast kinni peate, peate. niisiis, palun äh, pidage kõneajast kinni ja nüüd saab sõna kolleeg Prüdiska. Ähm, panie przewodniczący, mam wrażenie, że nie... Daamid ja härrad, ähm, härra esimees, härra asepresident. ma arvan, et mitte kõik ei ole kursis sellega, et Euroopa Parlament aastal kaks tuhat viis äh, otsustas, et kolmekümne esimene august on solidaarsuse ja vabaduse aastapäev ja et äh, see on päev, mil äh, mälestada ka äh, Poola võitlust vabaduse ja solidaarsuse demokraatia ja see on äärmiselt oluline päev mitte ainult Poolas, vaid ka kogu Euroopa jaoks. ning see suvi on tõestanud, et meie ühiskond soovib olla vaba ja, ja ka see on oluline solidaarsuse jaoks ning seda näidatakse ka Poolas. kümned tuhanded inimesed läksid tänavatele kahesaja viiekümnes eh, linnas selleks, et kohtusüsteemi kaitsta. ja asi ei olnud eh, seotud mitte tööga või pensionitega, ei. Need, kes läksid tänavatele meelt avaldama, eh, protestisid nende muudatuste, kavatsetud muudatuste vastu äh, mis muudaksid äh, Poola demokraatiat, kuid kahjuks äh, Poola valitsus järele ei anna ja ei ole ka mingisuguste konstruktiivsete lahendustega äh, välja tulnud selleks, et olukorda muuta ja, ja isegi ministrid lükkasid tagasi kutse tulla Brüsselisse ja asja arutada. härra mm, asepresident, arvestades nüüd sellega, kas te arvate, et Jaroslav Kaczynski, sellepärast et see oli tema idee reformida sellisel viisil kohtusüsteemi, et eh, kas ta üldse mõistab olukorra tõsidust, eriti mis puudutab suhteid Euroopa Liiduga. kas te arvate, et ta mõistab, mis üldse toimumas on, et võib-olla oleks tõhusam see, kui te isiklikult kohtuksite härra Kaczynskiga, võib-olla selline kohtumine annaks rohkem tulemusi? härra Boni. ma räägin poola keeles. täna me tähistame äh, kolm, kolmekümne esimese augusti aasta tuhat üheksasada kaheksakümnenda aasta sündmusi ning äh, nüüd me näeme, et Poola valitsus lihtsalt sülitab äh, sellele sündmusele. aga just see sündmus, solidaarnosti rajamine oli see, mis Äh, demokraatia äh, Poolast, aga nüüd praegu äh, hävitatakse Poolas demokraatiat, vabadust ja solidaarsust, samuti õõnestatakse meie Euroopa Liidu mm, aluseid. härra Timmermann, suur tänu teie kannatlikkuse eest dialoogis Poola valitsusega, suur tänu ka mm, selle analüüsi eest ähm, õigusriigi põhimõtete õõnestamise kohta Poolas ja härra Timmermann, te olete oma seisukohtades üks miljonit poolakat jagavad teiega seda muret ning äh, tuhanded inimesed, kes läksid juulikuus tänavatele, ka nemad jagavad teie muret. Nende seas oli väga palju ka noori, kes soovivad äh, põhiseadust äh, kaitsta ja samuti konstitutsioonikohust ja ka kohtusüsteemi kaitsta, samuti toimus üritus Change of Lives, selline üritus leidis aset sadades linnades ja ma sooviksingi teada, et kuidas te kavatsete nüüd edasi eh, liikuda, arvestades eh, ka Poola vastustega ja arvestades ka sellega, mis aset leidis aastal kaks tuhat viisteist, see puudutas eh, siis konstitutsioonikohtu, kohut puudutavaid muudatusi ja samuti, mis puudutab siis muudatusi kohtusüsteem ja, ja mida te kavatsete teha artikliga seitse lõikega üks ja samuti sooviksin te, teie kommentaare välisministri avaldusele Äh, äh, kes väitis, et Euroopa Komisjonil ei ole õigust õigusriigi põhimõtete osas sõna võtta mm, teises riigis. kas te kavatsete minna Euroopa Kohtusse edasi selleks, et äh, alustada menetlust tavakohtute korralduse seaduse osas ja daamid ja härrad, kui me Äh, solidaarnosti rääkisime, siis äh, me soovisime solidaarsust saavutada. täna me ütleme, et meil ei ole solidaarsust äh, ilma õigusriigi põhimõtteid kaitsmata. härra Lopez Aguilar. ja kõigile kaks minutit kõneaega, palun pidage sellest kinni. aitäh, härra esimees. paljud meie seast on aastast kaks tuhat kaheksa ähm, rääkinud sellest, et tegu ei ole mitte ainult finants- ja majanduskriisiga, vaid ka poliitiliste väärtuste ähm, kriisiga. Ähm, eriti mm, kui me vaatame Euroopa Liidu ühtsust ja Euroopa Parlament äh, on ka juba näpuga näidanud põhiõigusriigi õõnestajate poole ja nüüd äh, me näeme jällegi, et on meil valitsus, ähm, kes on äh, õigusriigi põhimõtete vastu. ja nüüd me näeme, kui, äh, kuidas kohtusüsteemi õõnestatakse ja see on ka poliitiline küsimus. ja siin äh, räägiti Euroopa Nõukogust, Veneetsia äh, komiteest äh, ja konstitutsioonikohtute kaasamisest ja öeldi ka, et see kohtusüsteemi reform ei ole kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, Euroopa väärtustega ning paljud siin parlamendis on nõus teie arvamusega, härra Timmermann, jah, rikkumismenetlus võib kesta kuid ja mis puudutab nüüd artiklit seitse, siis me teame, et see on ähm, äärmiselt ebatõenäoline, et ähm, artiklit seitse menetlust rakendama hakatakse. sellepärast, et siin on vaja ka kvalifitseeritud häälteenamust nõukogus. aga igal juhul meie toetame teid. ja äh, niisiis me leiame, et rikkumismenetlus tuleb otsekohe äh, alustada, aga ka artikkel seitse menetlus, me oleme seda pidevalt nõudnud juba sellest ajast peale, kui mm, Euroopa Liidus sellised reformid sisse viidi. ja Poolas aset leidev reform on ainult üks nendest kurbadest äh, näidetest, mille vastu tuleks rikkumismenetlust alustada. aitäh, äh, ütleb proua Vikström. suur tänu, härra Timmermans, nende jõupingutustest ja ma arvan, et meie sõnum täna on äh, kristallselge et me peame vaatama, kas Poola valitsus on tõesti teinud Äh, kõik selleks, et kaitsta inimõigusi ja kohtusüsteemi ja meie, meie äh, siin kojas koos komisjoniga leiame, et peame, peame olema väga selgesõnalised, meie peame võitlema äh, selle eest lõpuni. et oluline on see, et, et ka Poola valitsus vastupidiseid samme võtaks ja mina arvan, et ähm, me peaksime selge sõnumi edastama ja ma tsiteerin. mina ei ähm, usu doktriinidesse, ähm, mina seisin omal jalgadel, usun poolakatesse, elades Poolas ja seetõttu ma leian, et ma pean vaatama, et Äh, sügavamalt iseendasse kohts, mis ei ole enam Poola, vaid lihtsalt inimlik koht. ma arvan, et see on selline tsitaat, ähm, äh, mida igaüks peaks kaaluma, keda huvitab see, mis meil Poolas toimub, nii et me peame lihtsalt inimlikust vaatevinklist ähm, sellele lähenema ja ma arvan, et komisjon teeb tõesti kõik, mis nende võimuses ja see peaks olema ka meie sõnum valitsusele et äh, meie ähm, ennetame seda, et äh, nende tegevus ähm, läbi kukuks. aitäh! härra Enkel. Äh, huvitav asi on see, et ähm, eurooplased ja Euroopa Parlament on pidevalt toetanud solidaarnosti selle saavutuse ja selle liikumise juhte ja äh, me peame ka vaatama, millise projektiga Poola valitsus äh, praegu tegutseb, sellepärast et äh, me peame ka vaatama, milline on nende tegevuse legitiimsus, aga see valitsus äh, äh, valiti viiekümne protsendi hääletustel, kus osales viiskümmend protsenti Äh, rahvast ning ma arvan, et nende eesmärgiks ei olnud äh, ülejäänud äh, valijad pantvangi võtta ja sellega pantvangi võtta ka õigusriigi põhimõtted. aga nüüd me oleme takerdumas sama asja taha ka Ungaris. aga siin on üks erinevus, et poolakad vähemalt Äh, jätavad mulje, et justkui nad oleksid äh, meiega äh, suhelnud, nii et nad on ületanud kõik need punased jooned, mis neile seatud on, aga Ungari valitsust isegi ei huvita see. ja probleemiks on siis see, et sellisel juhul ei saa enam dialoogi jätkata. ma arvan, et me oleme mõistlikkuse piires äh, ära kasutanud kõik dialoogimeetmed ja see tähendab, et üle on jäänud ainult üks võimalus ja ma tean, kui keeruline on artiklit seitse rakendada, aga kui me läbi kukume äh, selle viimase äh, instrumendi kasutamises, mis meie kätes on, siis ma arvan, et sama hästi võime me ka öelda, et et äh, edasised õigusriigi põhimõtete arutelud Poolas, Ungaris, kus iganes mujal, neid arutelusid tõsiselt ei võeta ja seetõttu ähm, me peame selle menetlusega alustama ja me toetame teid ka arutelude ja hääletuse ajal nõukogus. jah, ma olen kindel, et komisjon vastab ka selle punkti kohta, mis puudutab artiklit seitse. nüüd ähm, kolleeg Weidenhausen, palun aitäh, ma leian, et äh, komisjoni seisukoht on äh, väga märkimisväärne, sellepärast et komisjon on ju lepingute kaitsja ja ma sooviksin, et komisjon esineks sellisena ka teistes valdkondades, nii et see on väga positiivne. see seisukoht on väga asjalik, ähm, mõistlik, aga kahjuks Poola valitsus ähm, elab kuskil paralleelmaailmas ja nad võitlevad liberaalsuse vastu ja ja nad ei võitle äh, selle nimel, mis on tegelikult olulised äh, tavainimeste jaoks ja ja mille nimel ähm, kodanikud võitlevad Poola tänavatel. ja paistab, et ähm, ähm, nende jaoks on oluline midagi muud, mida meie arutame, asi on lihtsalt selles, et iga liikmesriik on Euroopa Liidu õigusruumi liige, meil on ühine AKI ja see AKI on ka allkirjastatud siis, kui Euroopa Liidu liikmeks saadi ja seetõttu me ei saa jääda ükskõikseks selles osas, mis Poolas aset leiab, sellepärast et Poola on väga oluline osa Euroopa Liidust, üks olulisemaid äh, osi. ja ilma Poolata oleks Euroopa Liit äh, lihtsalt äh, nagu rümp ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me võtame kuulda nende inimeste häält, kes Poola tänavatel meelt avaldavad ja toetame neid ja seetõttu meie toetame seda seisukohta, et me, et me üritame nendega rääkida ja see kutse, mille komisjon on esitanud Poola valitsuse liikmetele, on väga tähtis ja ähm, aga samas me peame arvestama ka sellega, et dialoogist keeldutakse ja seetõttu me peame arvestama ka sellega, et on olemas mingi äh, punkt, kust enam tagasiteed ei ole ja ma, minu meelest me oleme selle punktini ju vaikselt jõudmas ja seetõttu me peaksime võib-olla kasutama ka artiklit äh, seitse, ka arvestades sellega, mis teistes liikmesriikides võiks aset leida tulevikus. härra Tšitovski, palun. <clears throat> Thank you very much. suur tänu, härra Timmermans, äh, selle eest, mis te teinud olete, ka teie äh, sõnavõtt oli suurepärane ja ma ei ütle sellepärast, et me oleme sõbrad, vaid ma ütlen sellepärast, et ma tõesti väga austan teie sõnu ja ka seda, kuidas te mõistate eh, eh, sündmusi Poolas ja ka poolakate eh, hoiakuid. ja ma olin väga õnnetu, kui ma nägin seda olukorda tekkimas sel suvel Poolas. ma näen, et Poola valitsus ja ma võin olla uhke selle üle, et, äh, et Poola valitsus on Visegradi rühma liige, aga ma ei ole. ja ma kordan, et ma olen mitmel korral vastu olnud äh, sanktsioonide vastu äh, Poola valitsusele ja nii edasi. aga nüüd, kus me räägime solidaarnosti liikumisest ja tuhat üheksasada kaheksakümmend aasta sündmustest, siis ma võin siin Ähm, öelda Poola kolleegidega, et ähm, Tšehhoslovakkias meil olid teised ähm, kogemused. augustis tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa oli see Poola sõdur, kes tappis äh, meil inimesi tänavatel. ja minu seisukoht äh, praeguses olukorras on see, et kolleegid, et ma võin küll tähistada äh, aastat tuhat üheksasada kaheksakümmend sündmus, aga me ei saa tähistada aastat tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa sündmusi, sellepärast et kui me kaotame ära demokraatlikud äh, põhimõtted, unustame need ja me ei kasuta dialoogi võimalusi, siis sellisel juhul tekib tõesti olukord, kus äh, Poola valitsus jääb teisele poole demokraatlikke põhimõtteid. Praagi ja. Merci, monsieur le président suur tänu. ma tahtsin teid tänada, härra Timmermans, teie äh, otsustavuse eest, selle eest, et te respekteerite Euroopat, Euroopa keerukust, kõiki neid instrumente, mis meil on. ma olen nagu teisedki kolleegid jälginud, mis Poolas on toimunud ja mind huvitab, mis saab edasi ja täiesti selgelt tahan öelda, et kogu parlament meil soovib võidelda õigusriigi põhimõtete eest. noh, see oli üldine märkus, aga e, mõne kuu eest käisin ise Poolas ja e, ma e, kuulasin huviga ja suure tähelepanuga kodanikuühiskonna esindajad, nii nagu me neid nimetame, seda, mida nad arvavad Euroopa Liidust ja mul on hea meel näha, et äh, Poola rahva seas on toimunud mobiliseerumine äh, ja räägitakse rohkem ja enamat kui, kui see, mis puudutab Euroopa Komisjoni äh, ja see, ja selle vahendeid ja võib-olla on, oleks kasulik äh, ikkagi ähm, otse kõnelda poolakatega. aitäh, proua Entvelt, palun. aitäh, härra esimees. ja mina sooviksin äh, tänada äh, härra volinikku, ma äh, ka tervitan tema sõnavõttu ja ma tervitaksin veelgi rohkem tegevusi, mis taastaksid õigusriigi Poolas, sellepärast et ma arvan, et me peame tegutsema mitte ainult selle nimel, et tagada, et õigusriigi põhimõtted kehtivad igal pool Euroopa Liidus, vaid et me peame ka äh, olema tõsiseltvõetavad ülejäänud maailmas ja öeldakse, et Euroopa Liidul ei ole pädevust. ei, on küll, artiklis kaks on see kirjas ja artikli ja kogu selle lepingu on ka Kop Kopenhaageni protsessi käigus ju ähm, Poola vabatahtlikult allkirjastanud. see on üks esimesi artikleid, mis on ka aluslepingutes kirjas, kõik see, mis ähm, tuleb edasi, lähtub sellest. ja ma arvan, et siin ei ole tegu äh, mitte ainult ainult ähm, lepingute jõustamisega ja rakendamisega, vaid vaid siin on tegu ka Poola inimeste õiguste kaitsmisega, sellepärast et nende õigusi rikutakse ja see ei puuduta mitte ainult kohtusüsteemi, vaid äh, siin juba räägiti ka varjupaiga taotlejatest, et ähm, äh, ma sooviksin rõhutada ka kogunemisvabadust, ähm, arvamusvabadust, vabaühenduste vabadusi ja naiste ja äh, ülikoolide vabadus, nii et siin on tegu täiesti selge õiguste rikkumisega. ja loomulikult meie loodame, et komisjon rakendab artiklit seitse, aga siin kojas me peame vastu võtma ka resolutsiooni, meie peame ka Euroopa Parlamendina oma vastutust võtma ja teiseks artikli e, seitse e, mehhanism loodi peale seda, kui Haider tuli Austriasse oma parteiga võimule, siis e, ma arvan, et siin me peame lähtuma ikkagi mitte kriisist, vaid eesmärkidest ja seetõttu me toetame Euroopa Komisjoni tegevust ja ka teie tegevust, härra volinik, proua Koomes, palun mina tulen Portugalist ja Portugal ei ole õigusriigi põhimõtteid rikkunud, aga samas meid äh, ohustasid ähm, ähm, finantsstabiilsusega seotud äh, ohud. ja need ähm, sanktsioonid ei olnud osad määrustest, regulatsioonidest ja, ja võetud sammud olid kontraproduktiivsed, aga Poola puhul me räägime õigusriigi põhimõtete rikkumisest. ja siin on tegu väga tõsiste rikkumistega, eelkõige siis, mis puudutab kohtute sõltumatust ja me räägime ka inimõiguste rikkumisest, eelkõige naiste õiguste rikkumisest, sellepärast et ähm, sellest me ju räägime, kui me räägime sugudevahelisest võrdsusest, äh, samuti pagulaste õiguste rikkumisest ja, ja kui ja äh, seda ei oleks juhtunud tõepoolest, kui äh, komisjon oleks ähm, äh, põhjalikult tegutsenud ka Ungaris tekkinud olukorra puhul, kus esi, esimesena hakati õigusriigi põhimõtteid kahtluse alla seadma. ja ma arvan, et me peaksime liikuma artikli seitse menetluse poole, aga meil on vaja, et komisjon oleks julge ja tegutseks ja äh, hoiaks äh, tagasi ka rahasid äh, tõukefondidest ja struktuurifondidest, millest ju Poola saab väga palju kasu. aga õigusriigi põhimõtetest kinni ei ole Poolas kinni peetud ja seetõttu struktuurifondide vahendid tuleb kinni hoida kuni olukord on taastatud ja ma loodan, et komisjon saab olema julge nende sammude võtmises, sellepärast et tegu ei ole mitte ainult Poolas, nii nagu kolleegid ütlesid, vaid tegu on õigusriigi põhimõtete ja aluspõhimõtete kaitsmisega kogu Euroopa Liidus ja see on oluline kõikide naiste ja meeste jaoks, kes ähm, astusid välja Gdanskis ja rajasid solidaarnosti. aitäh, hea kolleeg Tšetšenek! aitäh, esimees. mina sooviksin vastata nendele kolleegidele, kes äh, rääkisid sellest, et võib-olla äh, Poolal on liiga suurt äh, survet avaldatud, aga ma sooviksin teile meenutada, et Poola on Lissaboni lepingu liige ja sellega kohalduvad talle ka kohustused ja nõuded ja need kohustused tuleb täita ning komisjon praegu lihtsalt täidab oma kohust selle riigi osas, kes neid kohustuseid, Lissaboni lepingust tulenevaid kohustusi ei täida ja me ei ole loomulikult rahul selle olukorraga, me peame ka teiste ähm, kiireloomuliste teemadega tegeleme, nagu on juba öeldud, siis tegu ei ole mitte ainult Poola küsimusega, sellepärast et äh, tegu on ikkagi ühiste väärtustega, ühise ähm, ähm, õigusega, aga nagu asepresident ütles, siis Poola kohtutes ju arutatakse asju, mis on seotud kogu Euroopa Liiduga meil on tegu ju ka ühise siseturuga ja seda tuleb ka väga selgelt välja öeldud ning äh, sel põhjusel on Poola kohtute sõltumatuse tagamine mm, mm, oluline. aga siin on tegu veel ühe mm, suurema teemaga, mis aset leiab Poolas. me kuulsime, et Poola valitsus ei ole väga huvitatud äh, ametliku äh, dialoogi astumast Euroopa Komisjoniga ning sellega seoses veel ametliku menetluse kõrval ma kutsuksin poliitikuid üles ähm, võtma ühendust äh, meie äh, Poola äh, kolleegidega ning ähm, kasutama ka mitteametlikku dialoogi selleks, et seda probleemi lahendada. aitäh, et tegite lühidalt, proua Lunatšik, palun. aitäh härra esimees, ka mina omalt poolt sooviksin härra asepresident Timmermansi tänada sellest, mida tema ja komisjon seni teinud on ning ma sooviksin ka Poola rahvast õnnitleda, nii nagu paljud äh, on seda juba teinud, selle väga julge liikumise alustamise ähm, äh, eest aastal tuhat üheksasada, tuhat üheksasada kaheksakümmend, mille tulemuseks oli solidaarnosti liikumine ning äh, see Ähm, oli sõnumiks äh, kõikidele Euroopa riikidele ning äh, see lootus vabaduse äh, järele, ka ähm, meediavabaduse järele oli väga oluline meile ja me, meie meelest ähm, mujal Euroopas see oli väga oluliseks sõnumiks. ka nüüd on tegu vabadusega ja õigustega ning need paljud miljonid poolakad, kes ähm, sel suvel tänavatele läksid, ka nemad nõuavad äh, ja kutsuvad üles ähm, euroopalikku solidaarsusele. ja sest tegu on sellega, et nii Poola kui ka ähm, Euroopa väärtused on sattunud äh, ohtu, äh, õigusriigi põhimõtted on sattunud ohtu, kohtute sõltumatus on keskne aspekt õigusriigi põhimõtete puhul ning ähm, härra asepresident Timmermans, mina sooviksin äh, teie poolt kuulda selgemaid sõnu selles, sellepärast et siin on tegu Euroopa väärtuste ja õigusriigi põhimõtete süstemaatilise rikkumisega ning äh, Poola valitsus, et äh, täpsemalt öelda, tegelikult siin ähm, ähm, rikub võimude lahusus, sellepärast et kohtute sõltumatus on üks aluspõhimõtteid ja siin öeldi juba sellega, et sel-, et sellisel juhul ei ole tagatud ka siseturg, meedia, meediavabadus, naisõigused on sattunud löögi all. ja samuti, et siin ürgmetsa endiselt veel ähm, raiutakse, ähm, on ka üheks ähm, selle näiteks, et Euroopa Kohtu otsustest lihtsalt kinni ei peeta ja kui nüüd artikli äh, seitse menetlus arutatakse, siis sellisel juhul me näitame, et ähm, me oleme tõsiseltvõetavad äh, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool, et me näitame, et see, mida me nõuame öö, ähm, ähm, oma äh, õiguses, et me seda ka tõesti äh, nõuame selle täitmist. härra Poiss, palun. aitäh, härra esimees. lugupeetud kolleegid, härra Timmermann, te ütlesite, et poliitilises plaanis me oleme neutraalsed, kui tegu on õigusriigi põhimõtetega aga eh, tegelikult me peaksime ütlema, et arvestades viimaste eh, aru, eh, arengutega, meil on vaja selget sõnumit teie poolt, sellepärast et te üritate toetada opositsiooni, avalikku arvamust mõjutada ja see tähendab, et tegelikult te olete Poola rahva soovi vastu, sellepärast et ma ei usu, et tegelikult, et see Poola valitsus pandi ametisse ähm, ebademokraatlike valimiste ähm, tulemusena, sellepärast et äh, valimised äh, Poolas olid demokraatlikud, kus ähm, kandidaadid äh, saavad kandideerida sõltumatult, nii et öelge, mida te tegelikult soovite saavutada komisjonis ja kas ja soovite rahvusriike Euroopa Liidus hävitada ja, ja monokultuure hävitada, selle, see on see, mida te soovite Poolas saavutada ning äh, Teid ei huvita mitte see, et ürgmetsas tehakse lageraiet, vaid teie jaoks on oluline just rändeküsimuste äh, läbisurumine ja te soovite teha sellest ähm, näite ka teistele Euroopa Liidu riikidele, aga samas Euroopa Liidus on veel ähm, riike, mis on äh, vabad, mis on iseseisvad ja mis äh, ikkagi esindavad ähm, rahva enamuse tahet ning äh, see leiab aset ka Poolas ning ähm, ja mina ei toetaks seda, et lepingu rikkumise menetlusega alustatakse Poola vastu, sellepärast et mina ei näe selle jaoks põhjust, sellepärast et erinevalt minu kodumaast Saksamaast on Poola vaba riik, suveräänne riik ja selline riik, mis, kus inimesed saavad ise määrata oma tuleviku saatust. alati on saa-, hea saada ülevaade erinevatest arvamustest. ja ütlesin alguses, et kakssada kuus reeglist äh, lähtuvalt saavad ka mõned mittelibekomisjoni liikmed sõna ütlesin seda aga selleks, et seda teha ja piisavalt aega jätta esimesele asepresidendile vastamiseks, paluksin äh, mitte libeliikmetelt äh, ühe minutiga piirduda, kas see on vastuvõetav? palun noogutage, kui see on vastuvõetav, sest vastasel korral meil saab lihtsalt aeg vastuseks otsa. ja palun piirduge ühe minutiga. kõigepealt härra Tšernecki, palun. üks minut, palun suur tänu, esimees. Äh, tahaksin öelda üht, kaks tuhat kaheksa aastal Euroopa Komisjon vastates Poola kohtunike küsimusele ütles järgmist, et keeldub sekkumast Poola kohtusüsteemi siseküsimustesse nüüd aga tegelikult käitute vastupidiselt, kas tegemist ei ole topeltmänguga ja ütleksin, et paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides, mis siin esindatud on kolleegide poolt, kes enne mind ka sõna võtsid, on sarnaseid vastuseid antud ja nii nagu, ja reageeritud nii, nagu Poola valitsus ja lõpetuseks mulle on jäänud mulje, et siin toas, kojas ei räägita mitte faktidest, vaid müütidest seoses olukorraga Poolas. ja lõpetuseks õigusriigi küsimust Poolas ei arutata, vaid sellest, et me lihtsalt ei taha sisserändajaid vastu võtta. järgmine kõneleja, palun. suur tänu, Claude ma tahaksin öelda, millised on ootused Poolas. soovitakse tööd ja head palka, vabadust ja julgeolekut. kaheksakümmend protsenti inimestest Poolas teavad, et meie liikmesus Euroopa Liidus ja NATO-s on eeltingimuseks selleks, et neil oleks normaalne elu. meie valitsus tahab valida konfliktide tee. mina tahaksin rõhutada meie sõltumatust, meie panus, meie intellektuaalne panus muutuste teel Euroopa Liidus ja maailmas nõuab seda. Äh, Poola peab olema väärikas partner, ma olen veendunud, et me peame äh, austama Euroopa institutsioone ja ka komisjoni, palun pidage silmas, et Lissaboni lepingut ratif-, ratifitseeriti ja, ja seda tegi võimul olev partei ja selle valitsus varasemal ametiajal. mis puudutab sanktsioone, siis mitte Äh, sellega ei karistata mitte äh, seda kuuendikku, kes äh, olukorda rikub, vaid ülejäänud viite kuuendikku, kes soovivad rahus elada. suur tänu, järgmine kõneleja. aitäh, esimees Poola on riik, kes tegutseb vastavalt õigusriigi põhimõttele, demokraatlik Euroopa-meelne partei ja ma üldsegi ei mõista, miks äh, üritatakse seda Euroopa-meelset omadust poole puhul muuta, te räägite väga palju väärtustest, tahaksin teile meenutada, millised on need väärtused Euroopa Liidus, kuidas on olukord kristlike väärtustega ja te tuletate meile meelde seda, mida Johannes Paulus teine ütles, et Euroopal on vaja Poolat, te räägite solidaarsusest tuletaksin teile meelde, solidaarsusliikumine on äh, Läänemere põhja koos Nord Streamiga maetud ja kui miljonid äh, poolakad soovivad õigussüsteemi muutust, kas te teate, miks, sellepärast et praegune süsteem oli äh, nõrkade suhtes liiga jõuline ja selles on see põhjus. inimesed Varssavis Äh, aeti kodunt välja sellepärast, et võimul oli teine valitsus, mis aga puudutab Poola laste olukorda Saksamaal. Jungenam siis äh, komisjon ütles, et äh, komisjonil ei ole võimalus kaitsta neid lapsi. mida te aga siin ütlete, on see, et te toetate sotsialistlikke vasakpoolseid. Um, kolleegid seni olete olnud väga distsiplineeritud ja palun ärge nüüd seda muutke. ja lisakõnelejad saavad sõna selle põhjal, et te kasutate ühe minuti, ühte minutit, kui nii ei lähe, siis teised sõna ei saa, härra Karski, palun. üks minut, rõhutab esimees. aitäh, esimees ma arvan, et see arutelu peaks käsitlema tõde, sellepärast ma ei mõista härra Timmermansi äh, sõnavõttu. kui tahetakse rääkida kohtusüsteemi reformist, siis peab mõistma üht. mingit lahendust ei ole pakutud, mida oleks rakendatud teistes liikmesriikides, me lihtsalt võtsime vastu teatud lahenduse, mis on juba Euroopas äh, vastu võetud Te ütlete, et ei taha, et Poola kohtunikud saaksid äh, parteilt kõnesid, võib-olla te rääkisid, võiksite rääkida härra Tuskiga sellest, võib-olla tema äh, saaks äh, rääkida olukorrast, kui tema oli peaminister, sest sel ajal oli ajakirjanik, kes helistas ühele kohtunikest härra Tuski kodulinnast ja tegi nagu, et ta esindab Tuski, ütles, et ta tahab teatud kohtunike teatud juhtumile ja vastuseks tuli jah. mis siis toimus, see inimene on endiselt selles positsioonis. härra Kusjevska, palun. või proua. härra Engel. ma vabandan, aga mul on tõsine vastuväide et äh, see istung jätkub sellisel põhjal, kus äh, libe mitmeliikmed äh, süüdistusi õhku pilluvad, nii ei peaks olema oh, yeah,. Some... ma olen mingil määral nõus äh, viis äh, mitte libeliiget juba said äh, sõna ja ma arvan, et sellest piisab. aitäh neile, kes äh, sõna võtsid, ma arvan, et me oleme lähtuvalt vastavast reeglist olnud piisavalt paindlikud ja nüüd on meil vastusteks aega ainult viisteist minutit. aitäh selle. kas ma saan veel sõna? kui te just kuulasite, mida ma praegu ütlesin, siis viis mitteliberaliigat said sõna ja nüüd annan sõna esimesele asepresidendile vastamiseks. palun, te saate nüüd vastata. suur tänu, esimees. kas kõik kuulavad, mida ma ütlesin? nüüd saab sõna esimene asepresident ja palun vaikust. suur tänu Um, I'm not taking, I'm not taking your points ma ei võta enam menetlust puudutavat küsimusi, härra esimene asepresident, palun saates. Äh, äh, kõnelejad segatakse. E, minul on sama õigus sõna võtta kui eelnevatel, miks mind teistmoodi kaheldakse? härra Jürek, e, lähtuvalt e, kodukorra reegli kakssada kuus, palun lõpetage oma sõnavõtt, härra esimene asepresident saab nüüd sõna ja ole, lõpetame muu asja. aitäh, lugupeetud esimees. kaheksakümnendal aastal olin ma üliõpilane ja mäletan olukorda väga hästi. kui Lech Valensa ühiste Euroopa väärtuste eest välja astus. mäletan väga elavalt kaheksakümnendaid aastaid, kui ma olin äh, üliõpilane ja sõjaväelane, et me arvasime, et Euroopa lõhenemine on igavene, et seda ei ole võimalik muuta. aga solidaarnust äh, ja teised olid need, kes selle unistuse elus hoidsid, et Euroopa ei peaks olema lõhestunud ja ilma nendeta võiks Euroopa olla lõhestunud ka täna erineval viisil erinevaid piire pidi, vaatamata sellele, kes on võimul Venemaal praegu või oli varem, siis neile meeldib lõhestatud Euroopa ja neile meeldiks see ka tulevikus. meie võitleme Euroopa ühtsuse eest Euroopa ühtsus lähtuvalt ühistest väärtustest, ühtsus lähtudes seadusest, ühtsus lähtuvalt austusest õiguse lepingute suhtes, mis on allkirjastatud ja ratifitseeritud sõltumatute par-, parlamentide poolt. kui nendes lepingutes on ära toodud komisjoni kohustus tagada liikmesriikide poolne austus nende lepingute suhtes, mis nad on allkirjastanud ja ratifitseerinud, siis see komisjon täidab seda kohustust tõsiselt, isegi kui poliitiliselt võib see osutuda vägagi raskeks. ma olen täiesti kindel, et Poola praegusel hetkel on suveräänsem, vabam, on turvalisemate piiridega kui varasematel sajanditel. võib-olla isegi tuhat aastat on Poolaga olnud äh, praegu vabanemad oma äh, saatuse osas otsustama. Poolat on äh, Euroopa kaardil liigutatud ühele poole, teise poole kui Saksamaal oleks võimu, oleks Poola rohkem idas, Venemaa pool kaugemal, aga poolakad ei saanud otsustada, kus äh, nende piir asub. nüüd nad saavad seda teha ja mulle lihtsalt ei ole vastuvõetav, et äh, väidetakse, et Euroopa Liit on Poolalt suveräänsust võtmas. ei, loetakse suveräänsus Poolal, mida Poolal sajandeid ei ole olnud ja see on äh, meile kõigile hea ja mina eelkõige ei suuda ette kujutada edukat Euroopa Liitu ilma õitsva täielikult integreeritud Poolata Euroopa Liidus. kui me räägime õigusriigi olukorrast Poolas, siis räägime selle mandri saatusest, Euroopa saatusest, see ei puuduta mitte ainult Poolat tahtsin seda sissejuhatuseks öelda, sest see on see, kuidas mina olukorda näen, see on niivõrd tõsine. ja need, kes väidavad, et komisjon on asjast valesti aru saanud, siis teile tuletaksin ma meelde, et meie lähenemine täpselt samasugune kui Veneetsia komisjonil, kes oma analüüsi viis läbi Poola valitsuse pal-, palvel. Poola valitsus palus analüüsi, kui nad said, aga see neile ei meeldinud siis otsustasid seda ignoreerida. kui öelda, et komisjon millestki aru ei saa, siis äh, palun äh, saage aru, et me ei ole ainsad selle seisukoha all ja palun saage aru, tahaksin seda selgelt rõhutada, kui me seda teemat äh, mai, maikuus nõukogus arutasime, siis vahetevahel jääb see kahe silma vahele, et valdav enamus liikmesriikides toetas komisjoni nägemust komisjon iseseisvalt ei ole midagi otsustanud. parlament on väga selgelt välja öelnud, seega kolm institutsiooni teevad kõik, mis võimalik selleks, et Poola saaks olukorda lahendada. Poola valitsuse vastused oleme saanud ja neile ka vastame, aga tahaksin siin midagi täpsustada seoses tõstatatud teemadega palun ärge aktsepteerige, et teistes liikmesriikides on sarnaseid lahendusi. Äh, seda käsitleme samuti oma vastuses, aga nii see ei ole. ei ole ühtegi liikmesriiki, kus justiitsminister saab kohtunikke suvaliselt vallandada ilma igasuguste üldiste tingimusteta, neid vallandada, neid palgata. kui teemad tõstatavad ja keegi ütleb, et nii see ei ole, siis palun lugege teksti ja lugege, öeldakse ka härra Timmermansile, jah, me lugesime seda teksti, ütleb härra Timmermans, me oleme oma soovitused koostanud väga detailselt. Poola valitsus saatis meile suvel kaks kirja, soovides täpsustusi ja me reageerisime kohe täpsustusi andes. ja palun äh, vaatame neid tekste ja sellest tulenevat olukorda. minu jaoks on huvitav või isegi irooniline, see pidev äh, austuse nõudmine, mida me oleme minu arvates ähm, ka teinud, siis ei ole see olnud vastastikuna, võin ma öelda. meie oleme dialoogiks avatud ja ma ei tea, kas mind isiklikult soovitakse rünnata ja ebapädevaks kutsuda, siis ikkagi olema valmis dialoogiks, sest tegemist on äh, Euroopa tuleviku jaoks niivõrd olulise teemaga. aga mingil hetkel peame me tegema valiku. kas, äh, kuna teema on poliitiliselt liiga keeruline, jätame selle käsitlemata või kasutame kõiki võimalusi, mis meil on, et olukorda lahendada. ja mina ütleksin teile täna siin, et ei tohiks olla mingit vääritimõistmist me ei saa seda teemat kuidagi kõrvale jätta, kuna see on poliitiliselt keeruline, sest selle äh, mõju Euroopa Liidu tulevikule tervikuna, kus võimude lahusus on küsimuse all, on lihtsalt liiga tõsine. komisjon kasub kõik, kasutab kõiki oma võimalusi, juhul kui võimude lahusus on äh, küsimuse all ja ohus. nagu ma sissejuhatuses ütlesin ja ka mõned küsimused puudutasid seda, ma tahaksin väga selgelt reageerida küsimus ei ole mitte ainult õigusriigi põhimõttes, vaid kogu Euroopa Liidu toimimises kõikidest aspektidest lähtuvalt sõltub äh, kohtusüsteemi sõltumatusest ja võimude selgest lahususest. kui see on kahtluse all, siis peame me reageerima ja liikmesriike aitama sellelt teelt äh, tagasi pöörduda. see on põhiküsimus tänasel hetkel. ja veel üks täpsustus lõppude lõpuks ainsad, kes saavad Poola rahva tulevikku mõjutada, on poolakad. meie ei saa seda teha, mitte keegi meist. aga see, mida me saame teha ja mida me peame tegema, mida me oleme kohustatud tegema, on öelda välja, juhul kui meie leiame, et äh, allkirjastatud ja ratifitseeritud lepingud liikmesriikide poolt on rikkumisel, siis me peame ütlema selle selgelt välja, et nii see ka on. ja see oleks meie kohustuse eiramine komisjoni poolt, kui me ei reageeriks. minu kohustus, komisjoni kohustus on seda teha. ja täpsuse huvides ütleksin veel seda, sest ma, see on väga palju äh, kõne all olnud tegemist ei ole mingisuguse isikliku teemaga. kui mina räägin, ei räägi ma enda nimel, vaid komisjoni nimel. Euroopa Komisjon on selles osas üksmeelel ja kui ma räägin, siis räägin ma ka selle nimel, äh, mida arvavad paljud liikmesriigid. ja täna siin teid kuulates jääb mulle mulje, et ma räägin ka Euroopa Parlamendi enamuse nimel. suur tänu! Thank you very much, First Vice President. suur tänu, esimene asepresident. ja see oluline teema läheb koordinaatorite lauale ja igal juhul sooviksin teid tänada äh, see oma kõne eest ja vastuste eest, suur tänu liikmetele distsipliini eest, aitäh ja liigume nüüd edasi. colleagues, um, if you're leaving, please leave quietly. We... kolleegid, kui, kui te lahkute, siis palun tehke seda vaikselt. Please leave quietly, thank you. palun vaikselt. Do you have a point of order? Can you do it quickly uh,, Mr Jurek? One minute for your point of order, thank you. ja nüüd üks kodukorda puudutav küsimus, üks minut, palun, teil on sõna. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Suur tänu, esimees ma ei taha kuidagi küsimuse alla saada teie, seada teie õigust libe mitte, komisjoni mitmeliikmete äh, sõnavõttu nimekirja vähendada, aga te ütlesite, et liikmed, kes ei kuulu libekomisjoni, aga soovivad sõna, saavad ka sõna. professor Krasnodovski palus juba alguses sõna saada, aga ta ei saanud sõna mina sain sõna nagu Frank Engel ja me peaksime austama võrdset kohtlemist seoses sõna andmisega. aitäh, härra Jurek, aitäh selle teema tõstatamise eest rahulikult. ma andsin sõna viiele mitte libekomisjoni liikmele ja minu arvates oli see väga mõistlik lahendus ja see andis ka piisava aja esimesele asepresidendile vastamiseks. kui ma oleksin rohkematele sõna andnud, siis oleks meile vastamise aeg otsa saanud. aitäh selle sõnavõtu eest ja ma üritasin olla nii vastutulelik kui vähegi võimalik kolleegid, liigume nüüd edasi järgmise teema juurde, digitaalkaubanduse strateegia loomine. see on veidi vähem vastuoluline teema, eeldan ma. ja kui kõik on valmis, siis Intakomisjon koostab omaalganduslikku raportit ja raportööriks on äh, Mariette Schauke ALDE komi-, ALDE-st ja libekomisjon otsustas, et me peaksime koostama arvamuse, lähtudes äh, meie äh, pädevusest, loomulikult äh, puudutab see andmevooge, andmekaitset ja kõike muud sellist, tegemist on õigesti ajastatud äh, teemaga, sest äh, vabakaubandusleppe läbirääkimised on lõpule jõudmas ja WTO on keskendumas e-kaubanduse digi, teistele digiküsimustele, mul on väga hea meel, et raportöör ähm, Angeelika Milner on ALDE raportöör, on siin täna äh, ja kui sa sooviksid, äh, palun tutvustada seda. Äh, äh, aitäh, nüüd peale seda kirgi üles kütnud arutelu jõuame selle arutelu juurde, mis loodetavasti siis natukene meid maha rahustab. niisiis, ähm, digikaubandus on paljude Euroopa Liidu ettevõtete igapäevane osa, nagu me teame, siis ähm, alles viisteist aastat tagasi ehm, sellega tegelema hakati, aga nüüd on eh, digikaubandus eh, suuremat mõju avaldamas eh, SKT-le kui tavakaubandus ning see ehm, radikaalselt muudab ka tavakaubanduse põhimõtteid. see on oluline teenuste olnud, see on oluline seni olnud kaupade liikumise kohta, aga teenuste ehm, osutamise puhul on see natuke teistsugune. siseriiklik ähm, õigus samuti kujundab ähm, keskkonda ja seetõttu rahvusvaheline õigus peaks liikuma äh, äh, sama suunas, aga seda aset ei leia ja seetõttu ähm, Euroopa Liidu jaoks on see suur võimalus selleks, et äh, võimalikke kõrgemaid standardeid luua kogu maailmas. andme voogude kaasamine on võimatu, ilma et arvestatakse Euroopa Liidu andmekaitsestandarditega. seni on andmekaitse õigused välja jäänud kaubanduslepingutes ja ka eraelu õiguse kaitse on siit välja jäänud. samas andmete vaba liikumine on agiga ette nähtud ja samas tuleb ka vaadata, kuidas tagada kolmandate riikide ähm, andmete kaitset ja samuti tuleb ka vaadata, milliseid ähm, vahendeid kasutatakse rahvusvaheliste liikumiste jaoks ja kuidas käsitletakse isikuandmete liikumist. samas ähm, me peame ka Äh, vaatama, kuidas ähm, kasutatakse protektsionismi siin puhul ja me peame arvestama ka Euroopa Liidu õigustega, mis mõjutavad kolmandate riikide ähm, äh, õigusi, mis peavad vastama ka andmetöötlemise puhul Euroopa standarditele. niisiis kokkuvõtteks edendades andmekaitse eh, kõrgeid eh, standardeid ja rahvusvahelise kaubanduse edendamine peavad käima käsikäes. mul on ka kaks eh, küsimust Euroopa andmekaitse inspektorile. kõigepealt, milline oleks andmevoogude jaoks teie meelest kõrgem võimalik tase ja kuidas ähm, käsitleda siis neid adekvaatsusnõudeid ja äh, andmete ähm, liikumist ka rahvusvaheliste lepingute puhul. suur tänu, täna on meiega ka variraportöörid, kõigepealt anname sõna Rahvapartei variraportöörile. Vikström äh, asendab Raadet, palun. ma asendan täna härra Radet, äh, nagu äh, ma ütlesin, ta usub, et internet mõjutab äh, igat meie elu aspekti, kogu meie elutegevust, äritegevust, andmevood on viimastel aastatel tohutult kasvanud, tekitades miljan-, miljardites majanduskasvu ning äh, finantskriisi tõttu on muidugi äh, tulud vähenenud, kommertsandmetest saadud tulu on siiski suurenenud aastatega. nüüd paljud olemasolevad kaubandusreeglid ei vasta enam uuele reaalsusele. paljud riigid on seadnud äh, tõkkeid Äh, oma ettevõtluse kaitseks, äh, tekitanud mitte ebaseaduslikke barjääre ja äh, selline andmevoogude pärssimine ohustab Euroopa Liidu ettevõtlust. vaba andmevoogude liikumine piiriüleselt on eluliselt tähtis Euroopa Liidu majandusele ja selle tulevikule. seetõttu me peame samas ka arvestama eh, väga kõrgete andmekaitsestandarditega tulevikus, me peame edendama eh, üleilmseid universaalseid andmekaitsereegleid standardeid rahvusvahelistel foorumidel, nii et need reeglid vastaksid ka Euroopa Liidu huvidele. tuleb lihtsustada andmevooge kolmandatesse riikidesse, seetõttu peab komisjon kõnelusi pidama kolmandate riikide ja rahvusvaheliste partneritega. ja meie variraportöör lõpetuseks arvab seda, et debatt jätkub äh, Euroopa Liidu tasandil ning ootab suure huviga koostööd raportööri ja teiste variraportööridega. tänan. see oli Roberta Metsola, suur tänu ja nüüd proua Grappini. suur tänu, esimees. ma arvan, et on äh, üsna õige, et äh, libe komisjon äh, koostab arvamuse selles küsimuses. kui me vaatame aluslepinguid ja nendest oleme täna hommikul juba palju kõnelenud, siis lisaks sellele, et me peame edendama Euroopa väärtusi ja aitama vähem arenenud riike, peame edendama ka sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid ja edendama respekti ja austust inimõiguste vastu kogu maailmas. seega selline eh, digitaalse kaubanduse debatt on teretulnud. kõik kaubanduslepingud, äh, kogu Euroopa Liidu kaubanduspoliitika äh, võiksid olla väga võimas instrument ka kolmandates riikides inimõiguste edendamiseks. kui kaubanduslepingud on läbipaistvad, äh, võrdväärsed, Äh, õiglased äh, ja äh, ei eelista kumbagi allakirjutanud pooltest või ühtki allakirjutanud pooltest, võivad nad kaasa aidata ka demokraatia ja inimõiguste arengule. inimõiguste rikkumised on sageli seotud kaubanduspoliitik-, ka ehm, kaubandusõiguste, äriõiguste rikkumistega ning suur koormus on pandud just väike ja keskmise suurusega ettevõtete õlule. loodan, et digitaalkaubanduse äh, uus õigusakt või strateegia aitab kaasa majanduse edendamisele. digitaalrevolutsioon on tegi-, tõstatanud uusi küsimusi, tarbijakaitse, tarbija Äh, andmekaitse, isikuandmete kaitse, rahvusvahelisel tasandil andmekaitse. ja ma arvan, et komisjon ja Euroopa Parlament samuti peaksid püüdlema selle poole, et Euroopa kodanike põhiõigusi kaitstaks, õigust eraelule ja nii edasi. seega äh, äh, meie saame oma, oma valijatelt küsimusi selle kohta, kuidas nende andmed on kaitstud ja seetõttu oleks hea sätestada reeglid piiriülese, piiriüleste andmevoogude reguleerimiseks ning andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks arengust tagasi astuda ei saa, me peame nüüd kasutama ära digitaalkaubanduse võimalusi, äh, piiriülese kaubanduse võimalusi, aga andmekaitse peab olema tagatud ja Euroopa Liit peab tegema nii, et meie partnerid käituksid samade reeglite järgi kui meie ning äh, võtaksid endale sarnaseid kohustusi. CETA, äh, TTIP, mis tahes kaubanduslepingud, mida me läbi räägime, peaksid võimaldama Euroopa Liidul kasu saada nendest kaubanduslepingutest ja samas äh, võitlema ka dumpingu vastu, ebaõiglase kaubandustava vastu. sellega on jätkuvalt probleeme olnud, nüüd teine probleem, mis on lahendamata, on korruptsioon, mis esineb eriti just vaesemates riikides. usun, et kaubandusleppeid saab ära kasutada selleks, et võidelda nii vaesusega kui korruptsiooniga. sellepärast meie, sotsiaaldemokraadid, püüame selle, aidata kaasa selle raporti kujundamisele. ECR ja härra Toots, palun. suur tänu, aitäh äh, raportöörile ja variraportöörile, minul on siin äh, mitu mõtet, äh, sest ma töötan sellesama teema kallal ka infokomisjonis, siseturukomisjonis aga nüüd vaatan seda teemat äh, kodanikuvabaduste seisukohast. Äh, ECR on väga selle poolt, et ülemaailmset digitaalkaubandust edendada, see on tohutu kasvuhoob ja Euroopa Liit on digitaalteenuste suurim eksportija maailmas, nüüd tuleks äh, digitaalajastu konkurentsi tihenemisel innovatsiooni soodustada. Äh, me tahaksime, et äh, nii rikastes kui vaestes riikides inimesed sellest kasu saaksid, aga kõik peab toimuma õigesti. suurim väljakutse on see, kuidas tagada see, et ähm, meie andmekaitsereegleid kogu maailmas järgitaks, kaitstaks, me ei saa lahjendada meie digitaalkaitsereegleid mitte sugugi eh, ja muidugi me ei eelda, et keegi seda teeb, aga ikkagi vaba andmete voog tuleb eh, kindlustada, seda eeldavad kõik digitaalajastul ma arvan, et digitaalkaubanduse strateegia ei ole andmekaitse äh, seisukohast võib-olla äh, või andmete kaitse reguleerimiseks kõige parem. Ähm, ähm, mõelge, kui kaubanduslepingus ühte või teist osa muudetakse, siis ähm, me arvame, et äh, asjad muutuvad, nad, seega peaksid meil olema konkreetsed andmekaitse adekvaatsuse lepingud olema sõlmitud praegu äh, räägib Euroopa Liit läbi kaubanduskokkulepet Jaapaniga ja ma arvan, et need adekvaatsuse kokkulepped tuleb sõlmida Jaapaniga kui ka teiste riikidega maailmas. loodame, et seda äh, saab aluslepingute alusel ka teha. Äh, kui me seda ei suuda teha, siis tekib oht, et andmekaitset kasutatakse ära mittetariifse barjäärina kaubandussuhete blokeerimiseks Äh, ma olen äh, sellega kursis, ma olen näinud, et Euroopas äh, on seda tehtud, seega me ei taha, et see juhtuks nii. ma tean, et komisjon on selle teemaga juba tegelenud, ma toetan komisjoni igati ja ootan suure huviga seda uut raportit ja tahan koostööd teha teiste variraportööridega. suur aitäh, Jan Olbrecht ja Rohelised, palun. suur tänu ma toetan igati seda, millest siin räägiti seoses andmekaitsega digitaalajastul. me peame ähm, maha märkima aluspõhimõtted, kuidas seda mm, valdkonda käsitleda. loomulikult äh, asi ei puuduta ainult kahepoolseid äh, kaubandusleppeid, aga WTO-d e, e-kaubandust üleüldse ning Euroopa Liidul peaks olema äh, selged seisukohad, kuidas me nendele küsimustele läheneda soovime. me peaksime olema pigem proaktiivsed, äh, mitte järgima teisi. Äh, me teame, et seisukohad on erinevad, näiteks kuidas andmekaitsesse suhtuda ja Euroopa Liit iseenesest juba läheneb andmekaitsele erinevalt kui USA. andmekaitse Euroopa Liidus on põhiõigus ja seetõttu äh, nõustun äh, härra Daltoniga, et sest et mm, mm, võib-olla ei ole andmekaitse sissevõtmine kauba, kaubandusleppesse päris õige. me ei hakka ju kauplema andmekaitsega, me tahaksime saavutada pigem seda, et ka kolmandad riigid äh, viiksid andmekaitse meie andmekaitse tasemele. see ei ole mitte vabakaubanduse küsimus, vaid äh, andmekaitset tuleb soodustada, see peab saama võimalikuks, sellepärast et peetakse läbirääkimisi eh, ja läbirääkimisi kaubanduslepete üle. Eh, TISA, TTIP, eh, mõlemad lepingud on siinsamas komisjonis arutelul olnud ja seetõttu oleme rääkinud adekvaatsuskokkulepetest, millest ei saa üle ega ümber ja kuidagi ei saa järeleandmisi teha äh, seoses kaubanduskokkulepetega. alati peaks olema mingi läbiv horisontaalne klausel isikuandmete kaitseks, mis ei, ei tohiks sõltuda ühestki tingimusest. meie peame isikuandmete kaitse skeemi, oma skeemi kaitsma ning peame tegema ka nii, et mingisugust uut äh, ebaõiglast äh, klauslit andmete lokaliseerimiseks teiste riikide poolt ei hakata kasutama näiteks katsi reeglite järgi. Need standardid, näiteks andmekaitse, äh, ei tohiks olla instrumendiks muude eesmärkide saavutamisel alati, kui andmekaitse adekvaatsuse otsust ei ole eh, vastu võetud, peaks andmekaitse olema horisontaalne põhimõte kõigi jaoks. Eh, ma ei arva, et see oleks vastuoluline teema, eh, selleteemaliste resolutsioonide puhul on alati olnud parlamendis üldine kokkulepe, üksmeel, aga ka meie partnerid peavad aru saama, et see on väga tähtis teema meie jaoks suur aitäh, järgmiseks Anna Komes. ma ei arva, et me peaksime nüüd olema naiivsed ja uskuma, et kogu kaubavahetus ongi väga tore ja hea, kui see on õiglane kaubavahetus. kui see õiglane ei ole, siis äh, rikastab see neid, kes, äh, see äh, on, neid, kes on võimupositsioonil, teised jäävad vaesemaks ning selline nonsenss, et kaubavahetus on nii tore, tuleks unustada. tähtis on, et kaubavahetus oleks õiglane kõigi jaoks. õiglane ka kõigi jaoks Euroopa Liidu sees ja selles suhtes tahan tõesti nõustuda sellega, et andmekaitse ei ole mitte ainult põhiõigus, või õigus andmete kaitsele on, on põhiõigus, vaid see on ka eh, tehingute turvalisuse seisukohast eh, täiesti iseenesestmõistetav. kui me tahame tehinguid kaitsta, siis peab olema ka eh, andmekaitse tagatud. vastasel korral ei taha keegi ühtegi kokkulepet sõlmida Äh, äh, me teame, et igal pool ei ole äh, õigus andmekaitsele põhiõigus, seda me teame eriti Ameerika partnerite puhul. aga nüüd minu küsimus läheb raportöörile ja Euroopa Komisjonile. kas me saame jätkuvalt rääkida sellest, et me tahame soodustada digitaalkaubandust, mis on niikuinii nii järjest arenev ja laienev, me elame digitaalajastul, kui me jätkuvalt eh, ignoreerime eh, rahapesu, mida ka digitaalmajandus soodustab. kuidas on võimalik tagada õiglane maksustamine meie riikidele, Euroopa Liidule? Eh, õiglane maksustamine ka eh, digitaalkaubanduses, kui meil ei ole mingeid garantiisid ja regulatsioone. Bit-, Bitcoin ja virtuaalraha eh, äh,, näete, Eesti praegu äh, on eesistuja Euroopa Liidus ja me oleme kuulnud, et mõned ütlevad, et vaat kui tore, Eesti hakkab kasutusele võtma virtuaalraha. mis see tähendab? kas virtuaalraha ei ole mitte rahapesu instrument ja pettuse instrument ja maksudest kõrvalehoidmise instrument, kui virtuaalraha on reguleerimata? kuhu me oleme jõudnud selle küsimusega, me räägime igasugustest äh, tehnoloogilistest uuendustest, äh, aga äh, ei tohi seda ära unustada, seda küsimust, kui me räägime digitaalkaubanduse edendamisest suur tänu, Anna. Äh, meil on kell üksteist ette nähtud hääletamine, tahaksin nüüd veel mõne sõnavõtja ära kuulata. EDP-si esindaja, palun. palun, härra Lemm. suur tänu. et äh, esimese küsimuse puhul tahaksin öelda, et Euroopa kodanike ähm, huve saaks paremini kaitsta, kui neid hoida kõrvale igas, jätta kõrvale igasugustest äh, kaubavahetuse lepingute läbirääkimisest. andmekaitse äh, ja kaubanduslepingud, ma ei tea. Äh, kindlasti on võimalik horisontaalseid klausleid võtta lepingutesse, võtta nii, et Euroopa andmekaitse raamistikku austataks adekvaat-, adekvaatsuslepingut, kus äh, EDPS-il näiteks oleks konsultatiivne roll, oleks väga hea. teiseks, kuidas meid praegu kaasatakse kaubanduslepingutesse e? andmekaitsevoliniku ei ole praegu üldse kaasatud varem on niimoodi eh, olnud, et esialgsel läbirääkimise etapil, kui mandaati taotleti, konsulteeriti eh, andmekaitsevolinikuga, näiteks TG Home konsulteeris meiega, EDP-s jälgis, kas protseduurireegleid on täidetud, aga nüüd eh, see EDPS-iga ehk ka andmekaitsevolinikuga ei ole enam äh, konsulteeritud. kaks tuhat kümme veebruaris avaldas EDPS arvamuse omaalgatuse kohta akta läbirääkimiste kontekstis vastavalt artiklile nelikümmend üks kaks meie, meie määrusest ja kaks tuhat kaksteist vast-, avaldati akta ka pressis ja EDPS avaldas teise arvamuse omaalgatusel ning ähm, DigiTrade äh, avaldas oma konsultatsioonidokumendi, kus öeldi, et äh, ametlikult andmekaitsevolinikuga ei äh, konsulteeritud, mitteametlikult tehti seda siiski ja alles liikmesriikidelt saadud kirjade tõttu olime, saime teadlikuks sellest lepingust. nüüd äh, Äh, kindlasti kaubanduslepingute läbirääkimisel tuleks äh, kaaluda ka konsulteerimist andmekaitsevolinikuga. suur tänu, ähm, palun proua raportöör. suur tänu selle esimese mõttevahetuse eest, meil on juba kavandatud ka järgmised koosolekud ootan suure huviga koostööd kolleegidega, ma näen, et äh, tõstatatud on teatud probleeme, kolleegid on äh, siiski väljendanud huvi parlamendi nimel selle teemaga tegeleda ja loodetavasti saame enamuse toetuse ja variraportööridega sujub koostöö hästi. nii, kakskümmend viis september arutelu, äh, muudatuste esitamise tähtaeg kakskümmend kaheksa september ja november, siis äh, läheb täiskokku. kell üksteist äh,, kell üksteist toimub meil hääletamine, äh, hääletamiseks on vaja kõigil elektroonilisi hääletuskaarte. praegu on paus Uh, uh, kolleegid, palun asuge oma kohtadele, me alustame hetke pärast. Mr Chairman, can we get härra esimees, kas me saaksime palun jätkata? Yes um,, yes of course. jah, loomulikult jätkame. Once your colleagues have also kui kolleegid on kõik oma kohale asunud, siis saame jätkata, alustada hääletusega. okei okay,, kolleegid. okei okay.. So we begin. niisiis, alustame ähm, hääletusega, meil on kaks äh, raportit härra Ježekilt ja me alustame siis arvamuse projektist äh, Euroopa Liidu kaks tuhat kaheksateist aasta üldeelarve kõikide jagude kohta. ja ma saan aru, et äh, siin on, toimub suvejärgne väike vestlus, kas kõik on valmis nüüd hääletusega alustama? It's what? okei okay. uh,, ah, okei okay., okei okay,, kolleeg. hästi, kõik on valmis ja, ja ma tean, et mõningad kolleegid soovivad kiiresti alustada, nii et alustame siis. meil on äh, siis ähm, arvamuse projekt äh, Euroopa Liidu kaks tuhat kakssada aasta üldeelarve kohta kõik jaod, äh, raportööks on härra Ježek ja alustame ähm, lõigest üks ja kompromiss üks ja hääletus on alanud ma tean, et äh, suvi on olnud pikk, aga asutame siiski hääletama. nii et ma loodan, et te ei ole ära unustanud, kuidas hääletada. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja kompromiss kaks A, hääletus on alanud. kompromiss kaks A. paistab, et kõik on natuke aeglased täna. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaks B, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud. üksteist hääletus on alanud. muudatusettepanek üksteist. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. tõesti, suvi on väga pikk olnud. kõik võtavad väga vabalt. kaksteist, esimene osa, hääletus on alanud muudatusettepanek kaksteist, esimene osa, sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kaksteist, teine osa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, hääletus on alanud sulgen hääletuse vastu võetud. neliteist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. viisteist, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kuusteist, avan hääletuse sulgen hääletuse. vastu võetud. kaheksateist, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend, hääletus on alanud. vabandust, ütleb härra esimees, minu viga äh, hetkeks oodake, kakskümmend kuus, muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend üks. hääletame. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neli. hääletame hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend üheksa, hääletame. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend, hääletame. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üks, hääletame. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaks, hääletame. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kolm, hääletus on alanud sulgeme hääletuse. tagasi lükatud. nelikümmend neli, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud. nelikümmend viis, esimene osa. vabandust, nelikümmend viis, teine osa, ütleb esimees. või ikka esimene osa kolleegid, vabandust, ütleb härra esimees, nelikümmend viis esimene osa, hääletame. esimene osa, muudatusettepanek nelikümmend viis. vabandage, see on juba paar viga minu poolt, ütleb härra esimees. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend viis, teine osa, hääletame. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis, kolmas osa, hääletame. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kuus, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud nelikümmend kaheksa, esimene osa. sulgen hääletuse. vastu võetud. nelikümmend kaheksa, teine osa, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud ja nüüd hääletame muudetud teksti, hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud, nelikümmend poolt, üheksa vastu, erapooletuid ei ole. õnnetu-, õnnitlused härra raportöörile. ja nüüd äh, läheme lõpliku hääletusnimekirja juurde Euroopa Liidu kaks tuhat kaksteist aasta üldeelarve kõik jaod kohta ja tegu on siis eelarve muudatustega libe kuuskümmend kakskümmend neli ja hääletus on alanud. niisiis hääletame libe kuuskümmend kaks neli, eelarve muudatused. hääletus on nüüd suletud vastu võetud. libe kuuskümmend kakskümmend üks hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. libe kuuskümmend null üks hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud libe kuuskümmend null kaks, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend null kolm, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend kaksteist, hääletus on alanud sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kuuskümmend, kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kuuskümmend, nelikümmend kaheksa, hääletame sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kuuskümmend kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kakskümmend kuus, hääletame. sulgen hääletuse. tagasi lükatud kuuskümmend, kolmkümmend kaks hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kuuskümmend, kolmkümmend neli, hääletame. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kuuskümmend, kolmkümmend seitse, hääletame tagasi, sulgen hääletuse, vastu võetud. kuuskümmend, kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. sulgen hääletuse, tagasi lükatud. kuuskümmend, nelikümmend kolm, hääletame. sulgen hääletuse tagasi lükatud kuuskümmend, nelikümmend viis hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kuuskümmend, kaheksateist, hääletame sulgen hääletuse. vastu võetud. kuuskümmend, nelikümmend seitse, hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend, kakskümmend viis, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend, kakskümmend seitse, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend, kolmkümmend, hääletus on olnud sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss üks, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletame sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss neli, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud. kuuskümmend, kakskümmend. vabandage, kolleegid, ütleb härra esimees. kuuskümmend, kolmkümmend viis. hääletame sulgen hääletuse. tagasi lükatud kuuskümmend kakskümmend hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend null neli, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend null viis, hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend null kuus, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend null seitse, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend neliteist, hääletame sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend null kaheksa, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend kakskümmend kaks, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend null üheksa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend kümme, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kuuskümmend kakskümmend üheksa. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend, kuuskümmend kakskümmend kolm, hääletame. kuuskümmend kakskümmend kolm, sulgen hääletuse, vastu võetud. kuuskümmend nelikümmend kaks, hääletame sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kuuskümmend, nelikümmend neli hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud. kuuskümmend, nelikümmend kuus, hääletame. sulgen hääletuse. vastu võetud. kuuskümmend seitseteist ja kuuskümmend viiskümmend üks, need on ühesugused, hääletame sulgen hääletuse, vastu võetud, kuuskümmend, viiskümmend, hääletame. sulgen hääletuse, vastu võetud, kuuskümmend, kuusteist ja kuuskümmend, nelikümmend üheksa, jällegi ühesugused, hääletame sulgen hääletuse. vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud neljakümne ühe häälega, üheksa vastu ja erapooletutele ja õnnitlused härra raportöörile. suur tänu, kolleegid, sellega on hääletamine lõppenud. kas on veel muid küsimusi, kolleegid? peale selle, et äh, kahjuks on äh, suve lõpp käes. aitäh kõigile osalemise eest. ja järgmine kohtumine on viieteistkümnendal septembril kell kolm.